sellel teel ja läheme edasi nüüd päevakorraga. järgmine päevakorrapunkt on härra Saieri äh, raport, mis puudutab seadusandliku delegeerimise volitusi. sõna saab härra Saier. tistelt elnökasszony, tistelt Šefčovič äh, alelnök úr. suur tänu. proua president paljud raportöörid alustavad oma sõnavõttu öeldes, et nende teema on kõige olulisem teema üldse. võib-olla lubate mulle sama luksust, kuigi võib-olla äh, minu puhul on see õigustatum kui mõnedel teistel juhtudel. seadusandliku delegeerimise volitused on üks kõige olulisemaid uuendusi Lissaboni lepingus kuigi sellest äh, võib-olla üldse kõige vähem räägitakse. Need, kes kritiseerivad Lissaboni lepingut, räägivad alati demokraatlikust defitsiidist. see õigus on ometi üks parlamendi kõige öö, äh, ulatuslikumatest õigustest. mida see tähendab? see tähendab, et parlamendi liikmed, kes on otseselt valitud kodanike poolt, võivad kodanike nimel otsustada, menet-, rakendamismenetluste üle, mida teostab komisjon kaasotsustamismenetlus on suurendanud meie mõju. Euroopa Parlamendil on rohkem sõnaõigust, kuivõrd kaasotsustamispädevus on laienenud, kuid tuleb mõelda ka kvalitatiivsele paranemisele just äh, läbi delegeerimise ja see ongi minu tänane teema. meie ja paljud teised oleme pikalt ja kaua mõelnud selleks, et jõuda tänase olukorrani, kus otsused, mis langetatakse komisjonis äh, delegeerimise alusel, et nende üle saab nüüd järelevalvet teostada parlament. see oli ka ametlikult minevikus nii, kuid tegelikult toimus see äh, institutsioonide vahelises töös ning see ei olnud tulemuslik järelevalve. uus võimalus, mis see on artiklis kakssada üheksa Lissaboni lepingus, see uus säte muudab viisi. artikkel kakssada üheksakümmend muudab eh, seda, seda viisi, kuidas me siin parlamendis oma tööd teeme. selleks, et selgitada, millega, et millega on tegu, et ka külas, külalised siin rõdul paremini mõistaksid, me soovime vähendada demograaf-, demokraatlikku defitsiiti Euroopas parlament ja nõukogu ei saa tegeleda kõig-, kõigi üksikasjadega Euroopa Liidu õigusloomes. parlament koguneb ainult kord kuus ja nagu me täna näeme, ei saa kõik alati sugugi kohal viibida. me peame siiski olema suutelised teostama järelevalvet nende õigusaktide üle, mis on delegeeritud komisjonile. parlament peab seda õigust kalliks pidama. ning me peame tegema ka, täitma ka oma kohust vastavalt äh, lepingu sätetele. me peame kasutama oma õigusi ja tegema oma tööd. see viib kindlasti edasi ka Euroopa demokraatiat nõukogu ja parlament, äh, seadusandlik võim omab nüüd seda õigust. ja ma tahaksin tänada kõiki koostöö eest. E komisjoni nimel saab nüüd sõna volinik Šefčovitš. Äh, suur tänu, proua president. tahaksin alustada tänusõnadega härra Sairi aadressil selle väga kõrge kvaliteediga raporti eest, komisjon hindab kõrgelt Euroopa Parlamendi toetust horisontaalsele lähenemisele, mis puudutab delegeeritud õigusakte. Äh, reguleerimine. meil on vaja mõningaid suuniseid selleks, et vältida jupihaavalist lähenemist ja see oligi komisjoni teatise sisu detsembrikuus, näitamaks seadusandjale, mi-, mida komisjon eelistaks selleks, et lähenemine tulevastel õigusaktidel oleks võimalikult praktiline. ma rõhutaksin, et komisjon toetab tugevalt ähm, ühise arusaamise mõistet või institutsioonide vahelist kokkulepet kolme institutsiooni vahel, mis puudutab delegeeritud õigusakte, sest see on, kui see on, see on vajalik õigusaktide ettevalmistamiseks sisulise poole pealt kordan veel kord üle, et komisjon tervitab väga seda raportit, meil võib olla küll erimeelsusi mõningates küsimustes, kuid meie eesmärgid on samad. me soovime täpsust, tõhusust, läbipaistvust, selget ning äh, õiglast võimude tasakaalu. konkreetsemaks minnes tahaksin äh, Telegraafi stiilis teha mõningad kommentaarid mõnede raporti osade kohta, mis puudutab äh, artikli kakssada üheksakümmend, eriti lõike teise piiravat iseloomu, siis meil on pisut erinev arusaamine. kui me räägime kontrollivahenditest, mis on seadusandja kät-, seadusandjal delegeeritud aktide üle, meie leiame, et väga tähtis on uurida praktilisi lahendusi, kui tegemist on konkreetsete õigusaktidega. kui tegemist on kestusega, siis me siin me toetame pikendamise põhimõtet, mis ei vaja ülekinnitamist. seda on juba varem ka kasutatud. nüüd vastuväite õiguse kestus, siin me oleme samuti ühel meelel, siin me jagame raportööri nägemust, et kaks kuud ja pikendamisvõimalus neljaks kuuks võiks olla see kestus, mis loodetavasti saab meil tulevikus ka olema siin, me oleme institutsioonide vahel ühe, üksmeelel, oleme juba kümme, kümnel juhul näinud, et see on hästi toiminud. nüüd rääkides äh, kiirmenetlustest, siingi on olnud ajaloos selgeid näiteid selle kohta, et on äh, teemasid, näiteks tohu, toiduohutuse äh, või mänguasjade ohutuse osas on meil mõnikord vaja tegutseda väga kiiresti ja tuleb äh, leida veelgi paremaid võimalusi kui kiir heakskiidumenetlus, mille pakkus raportöör välja ja teie lahkel loal lõpetaksin äh, veel ühe teemaga. siingi toetaksime pragmaatilist lähenemisest. parlamendikomisjon on juba üle, üle kahesaja viiekümne õigusakti osas rakendanud ühtset lähenemist. prioriteetseks peaksid olema valdkonnad, mida, mida siiamaani ei ole veel sellisel viisil kontrollitud enne Lissaboni lepingut, me peaksime nendele just keskendumagi, see oleks, äh, me juba mõtleme selle üle, kuidas sellele kõige pragmaatilisemalt ja paindlikumalt läheneda. suur aitäh, härra volinik, nüüd äh, keskkonna rahvatervise komisjoni äh, nimel härra Lainen, palun. suur aitäh, aitäh, volinik jah, Euroopa Parlament on äh, seda sammu juba päris tükk aega oodanud, et me saaksime Äh, võrdse rolli nõukoguga, mis puudutab äh, delegeeritud volituste üle järelevalve teostamist. aastal kaks tuhat kaheksa oli kuus tuhat äh, delegeeritud volitust, nii et tohutu hulk reegleid, mis vana komitoloogia menetluse kaudu komisjonil läks ja parlamendil oli siin väga vähe õigusi, meid informeeriti sellest, et me ei ole äh, Äh, kaasmenetlejad. Lissaboni leping on seda nüüd muutnud, nüüd meil on nõukoguga võrdne roll, mis puudutab delegeeritud äh, seadusandlike aktide üle järelevalve teostamist ja me kavatseme siin oma rolli ka täita. me kavatseme nüüd tegutseda kaasseadusandjana. Äh, kui te ütlete, et tegemist on erakorralise protseduuriga info peab me, siis peab enda info jõudma kiiresti, me peame selle saama samamoodi nagu nõukogu. suur aitäh! nüüd äh, fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt härra Coelho kaheks minutiks. suur aitäh, proua president, härra volinik, kallid kolleegid! ma arvan, et esiteks peaksin ma õnnitlema härra Sairit, meie kolleegi, selle suurepärase raporti eest, mille ta esitas täna no Lissaboni leping, nagu juba öeldud on, on suurendanud Euroopa Parlamendi pädevusi ja toonud endaga kaasa reegleid, mis tugevdav, tugevdavad demokraatlikku järelevalvet. seetõttu peaksime mitte ainult õnnitlema härra Sairit tema raporti puhul, vaid peaksime olema ka rahul, et see uus süsteem on lõpetanud ära komitoloogia Äh, süsteemi, mis on juba ammu asju takistanud. nüüd meil on see uus Lissaboni lepingu artikkel, mis tegeleb erinevate küsimustega, mis on seotud selle koja õigustega erinevates küsimustes. me võime nüüd vaadata olulisi seadusandlikke akte ja anda komisjonile teatud paindlikkuse, mis puudutab äh, mõningaid vähem olulisi akte ja selle pädevuste äh, skaala äh, see pädevuste skaala on paika pandud, nagu härra Laine ütles, oleme me nüüd äh, nõukoguga võrdsel tasandil, mitte enam kehvemad kui nemad. tahaksin juhtida tähelepanu paarile äärmiselt olulisele aspektile härra Sairi raportis. esiteks, me peame tagasi lükkama igasugused sätted, mis panevad lisakohustusi äh, seadusandlikele aktidele, mis lähevad vastu artikliga kakssada üheksakümmend, siis see soovitus eh, erinevate, eh, eh, erineva informatsioonidokumentide piisavalt varast üleandmist ja kolmandaks, kõik keeleversioonid ja ma rõhutan, et kõik keeleversioonid peavad enne sisse antama, kui me saame hakata neid dokumente uurima hakata Äh, suur aitäh! sotsialistide ja demokraatide nimel härra Rapkai, kes ei ole kohal, seetõttu annan sõna proua Lichtenbergile Roheliste nimel kaheks minutiks. suur aitäh! Äh, tihtipeale selliseid struktuurilisi küsimusi alahinnatakse Äh, küsimused, mis puudutavad suhteid kolme institutsiooni vahel. härra Saier on need suhted üsna suurepäraselt oma raportis kokku võtnud, tahan teda selle eest tänada. institutsioonide vahelised suhted on Lissaboni lepinguga seoses muutunud ja need me ei tohiks lasta äh, nendel uutel suhetel nii-öelda ohtu sattuda tagaukse poliitika tõttu. kõige selle eesmärgiks oli äh, parlamendile ja nõukogule anda võrdne roll ka delegeeritud volituste puhul, nii et need õigused oleksid selged mõistlikud ja et neid oleks võimalik ka tagada. meie jaoks oli äärmiselt oluline selle jaoks tingimused luua. luua tingimused, mis muudaksid võimalikuks selle, et dokumendid jõuaksid parlamendile piisavalt varakult, et me saaksime teha need otsused, mida me tegema peame. eesmärgiks ei olnud mingi ühtne mõistmine, vaid see, et meil oleksid äh, selged kokkulepped, äh, mis ei satuks äh, igapäevapoliitika ohvriks. selleks, et seda garanteerida, on meil vaja selgeid reegleid. reegleid, mis lubavad meil kaitsta parlamendi õiguse, selle asemel, et meil oleks lihtsalt teoreetiline lähenemine. nii et suur aitäh, härra Saier, meil oli konstruktiivne koostöö Teie kõneaeg on läbi. nüüd annan sõna äh, konservatiivide reformistide esindajale, aga teda samuti siin ei ole. Äh, nüüd siis EFD fraktsiooni nimel Ölf Tahtmelt kaheks minutiks um,. The um kiiremini, kui ma arvasin. raportööril on õigus, kui ta viitab demokraatia defitsiidile selline eliitlik konstruktsioon, nagu Euroopa Liit kannab endas demokraatia defitsiiti, mis kasvab eh, ja kasvab ka peale Lissaboni lepingut ja eh, mind tegelikult eh, lõbustab see, et raportöör näeb artiklit kakssada üheksakümmend lahendusena meie tõlgendus artiklist kakssada üheksakümmend on see, et komisjonil on sealtkaudu võimalus täiendada või muuta seadusandlikke akte ning selline võimalus on kaugeleulatov ning laia mõjuga ning loomulikult on seda võimalik igal moel tõlgendada. ja meie tegelikult väidame, et kaitseklauslid nende volituste või delegeeritud volituste eh, kasutamise kuritarvitustele komisjoni poolt on ebapiisavad ning seetõttu võrdub see põhimõtteliselt edasise volituste ülekandmisega otse valitud parlamendilt mitte valitud komisjonile. see on vastupidine Lissaboni nii-öelda avalikele eesmärkidele. ja meie jääme endiselt selle seisukoha juurde, et Lissaboni lepingul puudub demokraatlik legitiimsus suuresti seetõttu, et Ühendkuningriigis lubasid kõik kolm peamist äh, poliitilist parteid äh, rahvahääletust, kuid kõik ka taganesid oma vastavast lubadusest, seetõttu on see artikkel kakssada üheksakümmend mm, ebalegitiimse Lissaboni lepingu toode, see tõstab demokraatia defitsiiti. mulle pakub huvi kuulda raportööri poolt, kuidas ta seda ei tee ja seetõttu leian ma, et üldiselt peaksime olema selle artikli vastu aitäh ja nüüd härra Hans-Peeter Martin äh, kuul-, kuuluvuseta liikmete nimel. aitäh! meeletu Euroopa pooldajana olin ma Lissaboni lepingu vastu just nende mm, argumentide tõttu, mida me just kuulsime, kuna need äh, teevad võimalikuks selle, et see selgus, mida me soovisime, tegelikult puudus ja tegelikult seda selgust oleksid tahtnud näha kõik tulevased põlvkonnad. mina olen iseloomult realist, ma arvan, et me peame sellega leppima ja väga oluline on selgitada, et artikkel kakssada üheksakümmend ei jäta tegelikult mingit tõlgendusruumi. nii et mitte ainult äh, nõukogu ei saa tühistada dele-, delegeerimist, vaid ka, või neid volitusi, vaid ka parlament ise. ja see, mida ütles härra Jo Lainen, see on samuti ehm, õige, et tuhanded õigusaktid on nüüd sattunud nii-öelda halli tsooni Need on niisugused olukorrad, mida Euroopa vastased ehm, lootsidki näha ja see on nii-öelda vesi nende veskile see kõik puudutab kokkuvõttes läbipaistvust ning oluline on vaadata siin punkti kümme, mis ütleb äh, muuhulgas seda, et dokumentide mm, edastamine on midagi niisugust, mis tuleb lahendada. Äh, loomulikult paljud meist teavad äh, teabevabaduse seadust ja seda, mis toimub Ameerika Ühendriikides, miks me ei võiks kopeerida nende seadusandlust selles osas ja sealtkaudu tagada, et me parlamendis oleme tõesti nii-öelda sõltumatud oma teabevahetustes ja ei pea sõltuma ainult või ei pea sõltuma fraktsioonidest. nii et ma loodan, et meil on võimalik äh, astuda positiivseid samme ja et me tõesti arendame demokraatiat konstruktiivsel moel. aitäh, tundub, et äh, vaba mikrofoni all keegi sõna ei soovi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 proua president, äh, härra volinik. mina tahaksin öelda, et Lissaboni leping tegelikult toob sisse selle delegeeritud volituste küsimuse artikli kakssada üheksakümmend kaudu ja seal on siis äh, lubatud, et delegeeritakse volitus seadusandliku akti ebaolulisemate osade muutmiseks äh, komisjonile. nii et komisjon saab siis volitused te tegevuseks ja miinimumaeg äh, vastuväideteks või tagasivõtmiseks on samuti paika pandud ja nõukogu ning äh, parlament saavad siis delegeeritud õigusakte kontrollida ja need võib avaldada ning selle perioodi jooksul, kui nõukogu ja parlament saavad esitada äh, vastuväiteid, on loomulikult vaja läbipaistvust, see on oluline nende delegeeritud õigusaktide puhul. kas on veel keegi, kes soovib vaba mikrofoni all sõna? ei, sel juhul on sõna uuesti härra Šeftšovitšile. suurepäraselt hääldasite, härra proua president, suur tänu kui te soovite kommentaare minu poolt, siis äh, ma nõustun täielikult härra Laineniga, et Lissaboni leping tõi kaasa väga suuri muudatusi, seda rõhutas ka raportöör Zaier. tahaksin äh, üle kinnitada, et me oleme sellest täiesti teadlikult ja me kindlasti kasutame seda menetlust täieliku austusega seadusandja vastu, kuna see on äärmiselt oluline meie vastastikustes suhetes ja meie heas koostöös. nüüd, äh, kui või kui, kui see puudutab äh, kiirmenetlust, siis tahaksin teile kõigile kinnitada, et me kasutaksime seda väga äärmuslikel juhtudel, haruldastel juhtudel, me oleme kindlad, et keegi ei mm, väärkasutaks seda instrumenti ja kindlasti ei ole meil kavatsus seda valesti kasutada. nüüd äh, härra Koeljale ja proua Lichtenbergerile tahaksin samuti üle kinnitada, et me teeme enne, oma poolt kõik, selleks, et teile varakult edastada kõik dokumendid samaaegselt kui nõukogule ja loomulikult koos kõigi vajalike tõlgetega, sest me teame, et Lissaboni leping tõi kaasa selle väga olulise muudatuse, et kui, mis puudutab äh, õigusan-, või seadusandja äh, rolli, siis parlament on samas positsioonis kui nõukogu. samuti on meil siin uueliigiline koostöö nii-öelda, et kus parlament on delegeeritud õigusaktide puhul äh, haaratud ka ettevalmistavasse tegevusse ja kindlasti me tahame näha, et see uus suhe ka raamlepingus komisjoni ja parlamendi vahel saaks kajastatud. mis puudutab nüüd äh, härra Dartmouthi ja härra Martini kommentaare, mis puudutab justkui neid piiramatuid volitusi, mida artikkel kakssada üheksakümmend komisjonile annab, siis äh, minu arvates ei ole tegelikult see asi nii, sest äh, kokkuvõttes teie seadusandjana otsustate, kas äh, volitada komisjoni või mitte. ja teil on õigus ka need volitused tühistada või siis esitada vastuväiteid komisjoni ettepanekutele, nii et mina ei saa siin küll leppida sellega, et õigusaktid satuvad halli tsooni, kuna volitused on aluslepingus paika pandud ja komisjon peab sellest kinni. suur tänu, härra volinik ja nüüd annaksin uuesti sõna härra Sairile raportöörina, palun. suur aitäh, proua president, aitäh, härra volinik suur tänu kõigile, kes on osalenud arutelus, tahaksin teid, tahaksin samuti tänada erinevaid komisjone koostöö eest, eriti Keskkonnakomisjoni. Neile tuleb selle kõige tulemusena väga palju ülesandeid juurde, aga tahaksin lisaks tänada ka fraktsioone. me loomulikult näeme siin ette teatud võitlust komisjoni ja nõukogu, kuna me võitleme oma õiguste eest ja siin on küsimus selles, et me tahame konkreetselt paika panna oma õigused ja et kehtestada ning loomulikult on see palju lihtsam siis, kui erinevate fraktsioonide ja komisjonide liikmed on sama meelt. ja see tähendab loomulikult seda, et me räägime ühel häälel ja et me taotleme seda, et me oma olemasolevaid õigusi tõesti saame kasutada. ma arvan, et see üldine joondumine ja kiirendus, millele viitas ka härra volinik, see kindlasti saab meid edasi aidata esmajärjekorras on küsimus sellest, et delegeeritud õigusaktid hakkavad nüüd ilmnema nendes valdkondades, kus varem kaasotsustusmenetlust ei olnud ja väga palju hakkab sõltuma ligipääsust dokumentidele. institutsioonide vaheline leping loomulikult paneb teatud aspektid siin paika, kuid eh, kõik see puudutab ka konsultatsioone nõukoguga ja seda, kuidas saada lahti piirangutest, mis meie õigustel on aga head kolleegid, ma kutsun tõesti teid üles seadusandlikku teksti läbi lugema, sest et äh, väga raske on äh, vast-, ilma seda teksti lugemata aru saada, et meie tekst, meie õigusi tegelikult laiendatakse, mitte ei piirata. varasemal ajal me võib-olla eeldasime, et viisakusest inimesed kuulavad seda, mida meil öelda on, aga nüüd on meil tõesti konkreetsed õigused ja meie volitused, meie, meie õigused on laienenud ja me oleme nii-öelda oma õnne sepp nende eh, volituste osas ja sõltub juba meist, kuidas me neid kasutame. aitäh, sellega on arutelu antud punktis lõppenud, hääletus toimub järgmisel osaistungjärgul Brüsselis. nüüd läheme edasi järgmise punkti juurde meie päevakorras